It's okay. Sit down, please. hästi, istuge palun. tänan. peame siis otsustama Kanada kaubanduskokkuleppe üle. see on olnud pikk protsess ja palju on olnud ka probleeme credo che sia stata manifestata la posizione contraria. ja ma usun et on väljendatud ka vastumeelsust aga reeglitest peavad kõik kinni pidama. paljud on sõna võtnud, paljud on äh, sõna võtnud selle kokkuleppe vastu, paljud kodanikud on, ähm, avaldavad ka meelt väljaspool seda koda oma mõtete väljendamiseks väga oluline on aga, et peetaks kinni reeglitest ja teiste õigustest. parlament peab selles osalema ja minu kohustuseks on tagada, et siin aset leidvad arutelud võimaldaksid Euroopa Parlamendil jääda poliitilise tegevuse keskmeks sellepärast, et kodanikud, keda me kõik esindame, peavad mõistma, et nende esindajad kaitsevad nende huve. nagu ikka, mina ei hääleta mitte seetõttu, et mul ei oleks oma veendumusi, vaid seetõttu, et minu hinnangul presidendi positsioon on selline, mis peab põhinema parlamendi seisukohtadel. nüüd härra Kalvel, palun. suur aitäh, lugupeetud president. tegemist on niivõrd vastuolulise hääletusega ning väga hea oleks, kui me sellest pingelisest äh, õhkkonnast välja saate, tuletaks meelde, kuuendal veebruaril tähistasime me Briti kuninga ametisoleku kuuekümne viiendat aastapäeva ning äh, äh, tahaksin seda siinkohal meelde tuletada. Bene. Onorevole Valenciano. Saadik Valenciano. No, es solo una pregunta, presidente, porque no, no he entendido. jah, üks küsimus, sellepärast et äh, ma ei saanud päris hästi aru mul on üks küsimus. No hoy, no Te ei hääleta täna või mitte kunagi, härra president no,? ei, mitte kunagi, mitte kunagi, kui ta ise juhib istungit. see on minu isiklik valik, ma ei võiks seda teha, aga ma leian, et presidendi äh, seisukoht peab ühtima parlamendi omaga rahvaparteilt sain taotluse nimetada delegatsioon nii äh, üks isik ning see on äh, meie protokollis ka kirjas ning äh, kui vastulaused esitada, siis see nimetamine kiidetakse heaks. ja see puudutab AKV Euroopa Liidu delegatsiooni ning härra Rangeli